Do il benvenuto al presidente della Corte dei Conti Silva tahaksin tervitada Kontrollikoja esimeest härra Silvia Kalderat ning annan talle kohe sõna. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur au tutvustada Euroopa Parlamendile täna Euroopa eelarve kahe tuhande üheteistkümnenda aasta täitmise aruannet. üldise järeldusena võin ma öelda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kajastab Euroopa Liidu finantsseisukohta, äh, rahavoogusid äh, ja nii edasi, tulud ja kohustused äh, olid ilma materiaalsete vigadeta, aga makseid siiski puudutasid ka vead ja hinnanguline vigade määr on kolm koma üheksa protsenti kogu Euroopa Liidu eelarve kohta. kahe tuhande kümnendal aastal oli näitaja enam-vähem sama, veamäär oli kolm koma seitse protsenti lühidalt, äh, Kontrollikoda leidis äh, liiga palju näiteid selle kohta, et Euroopa Liidu vahendeid ei, ei kasutatud sihipäraselt äh, või optimaalselt ja see meie iga-aastase aruande sõnum on sarnane eelmise aastate omadega, hoolimata sellest, et praeguse programmitöö perioodi veamäär üldiselt vähenes, on siiski päris mitmeid võimalusi Euroopa Liidu raha kasutamiseks tõhusamalt ja sihisepärasemalt, sihipärasemalt erinevates kuluprogrammides üldiselt võib öelda, et kontrollikoja poolt kontrollitud kontrollisüsteemid olid ainult osaliselt tõhusad ega suutnud kasutada ära oma täielikku potentsiaali vigade avastamisel ja kontrollimisel ja parandamisel peamised äh, poliitikavaldkonnad, kus veamäär oli kõige suurem, olid maaelu areng, keskkond, kalandus ja tervishoid, kus veamäär oli hinnanguliselt seitse koma seitse protsenti. ning samuti ka poliitikavaldkond äh, regionaalpoliitika, energia ja transport, kus veamäär oli hinnanguliselt kuus protsenti Nendes valdkondades nagu ka kõikides jagatud juhtimisega valdkonnas on äh, liikmesriikide ametivõimud esimeseks ja kõige olulisemaks äh, kaitseüksuseks Euroopa kodanike finantshuvide kaitsmisel. aga Kontrollikoda tõdes, et äh, liikmesriigid mitmel juhul ei suutnud oma kontrollifunktsioone täita, nagu näiteks suurem osa tehinguid regionaalpoliitika valdkonnas, kus Kontrollikoda leidis vigu, oli tegelikult liikmesriikide ametivõimule olemas vajalik info nende vigade avastamiseks ja kontrollimiseks enne seda, kui äh, esitatakse hüvitise taotlus komisjonile. kontrollikoda leidis sarnaseid probleeme ka samas kontrolli, otse komisjoni poolt hallatavates valdkondades, sealhulgas poliitiline valdkond, teadusuuringud ja sisepoliitika, kus kontrollikoja hinnanguline öö, viga, veamäär on äh, kolm protsenti. kontrollikoda tõdeb, et ka komisjoni peadirektorid on äh, täheldanud, äh, et maaelu arengus, ühtekuuluvuspoliitikas ja teadusuuringute vallas tehtavas tegevuses on suur veaoht ja veaohuga kulutuste hinnanguline arv nende silmis on kasvanud neljasajalt miljonilt eurolt kahe tuhande kümnendal aastal kahele miljardile kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, selle programmi tööpere, perioodil oleme me oma tegevust parandanud, aga siiski on meil võimalik asju teha veelgi paremini kõikides Euroopa Liidu eelarvepoliitika valdkondades paljud probleemidest, mille me oleme avastanud juba varem, on endiselt alles, need pole kuhugi kadunud, ehkki nad, neid esineb vähem ja ja Kontrollikoja aruanded näitavad, et äh, eeskirjade paranemine, parandamine äh, siiski muudab olukorda paremaks ja nüüd, kui valmistatakse ette seadusandlikke ettepanekuid järgmise finantsraamistiku jaoks, on võimalus jällegi äh, analüüsida vigade põhjuseid. aastaid juba on Kontrollikoda tahtnud lihtsamat äh, süsteemi, selgemate eesmärkidega, äh, nii et oleks tulemusi kergem mõõta ning äh, kontrolli meetmed oleksid kulutõhusamad ja sel aastal kordame me jällegi sedasama. liikmesriigid ja Euroopa Parlamendid, parlament peab leppima kokku peavad leppima kokku paremad eeskirjad, kuidas Euroopa Liidu raha kasutatakse ja liikmesriigid ja, ja komisjon peavad neid eeskirju ka nagu kord ja kohus jõustama. sellisel juhul oleks võimalik Euroopa Liidu eelarvet kasutada tõhusamalt ja see tooks suuremat lisandväärtust Euroopa Liidu kodanikele. samal ajal, kui me analüüsime järgmise finantsraamistiku äh, jaoks seadusandlikke an-, ettepanekuid, ehitavad Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid üles ka Euroopa süsteeme, mehhanisme ja juhtimissüsteeme, mis on seotud avaliku rahade haldamisega, nagu näiteks finantssüsteemi järelevalve ja raha- ja majanduspoliitika koordineerimine. ka nende poliitiliste algatuste edu sõltub sellest, et demokraatlik legitiimsus ja aruandluskohustus on paigas kontrollikojas on ähm, avalikkuse kontrollil äh, avalike vahendite üle väga tähtis roll ja see on äh, võtmeelement Euroopa Liidu eesmärkides äh, ning seda tuleb kindlasti kaitsta. lugupeetud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kindel eelarve on olulisem kui kunagi varem Euroopa Liidu jaoks ja Kontrollikoda annab endast parima selleks, et Euroopa Liidu pingutustele kaasa aidata, et saavutada meie rahanduslik kindlus, me teeme seda oma iga-aastase äh, aruande näol ning ka oma igapäevase tööga. suur tänu! suur tänu! ja nüüd härra volinik Šemeta. suur tänu! härra Kadeira, äh, lugupeetud raportöör, austatud äh, parlamendiliikmed äh, ja kontrollikoja liikmed. kontrollikoja iga-aastane aruanne avaldatakse ajal, kui meie seadusandjad ja eelarvepädevad institutsioonid on kokku leppimas järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendeid me oleme õppinud varasematest eelarve kinnitusprotsessidest ja uued hald- ja me oleme teinud ettepanekud uute haldus- ja kontrollimehhanismide jaoks. uus finantsmäärus toob sisse tõsised reformid, me keskendume Euroopa lisandväärtusele ja lihtsustamisele komisjoni ettepanek järgmise programmitöö perioodi jaoks on selline, et me tahaksime kõikide finantstehingute puhul aruandluskohustust parandada Äh, oleme teinud ettepanekud kulutõhusate kontrollimehhanismide jaoks kõigi Euroopa programmide puhul. Nende meetmete abil õnnestub meil tõenäoliselt praegused puudujäägid ja vead kõrvaldada eelarve kontrolli komisjonis tutvustati ka Kontrollikoja raportit ja liikmed Euroopa Parlamendis küsisid, mida oleks neil võimalik teha, et olukorda veelgi parandada. mina tahaksin toonitada, et Euroopa Parlament on juba märkimisväärselt aidanud kaasa meie eesmärkide saavutamisele. kõigepealt ähm, veamäära vähendamine seitsme koma kolmelt protsendilt kahe tuhande kuuendal aastal kolme koma üheksale protsendile kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. selle põhjuseks on suures osas komisjoni järelevalvetegevus ja tegevus pärast teie soovitusi ja komisjoni ja eelarvele heakskiitu andvate ametivõimude dialoog on samuti sellele protsessile kaasa aidanud. samuti uue finantsmääruse parendused äh, oleksid olnud täiesti võimatud, äh, kui meie kahe institutsiooni vahel ei oleks olnud tihedat koostööd. kolmandaks, äh, meie seadusandlikud institutsioonid peavad veel mitmed ettepanekud vast-, vastu võtma juh-, ühise juhtimise vallas ja Euroopa Parlamendil kui kaasseadusandjal on finantsjuhtimise kindluse tagamisel selles kontekstis tähtis roll. nõukogu äh, jagab parlamendiga vastutust äh, tugeva raamistiku äh, koostamisel meie järgmise finantsperioodi jaoks. ka nõukogu esitab hea, eelarve heakskiidu kohtas, kohta soovitus Euroopa Parlamendile, mis annab võimaluse analüüsida, mida liikmesriigid koos komisjoniga saavad konkreetselt teha, et ühise juhtimisega programmide tegevust parandada. seetõttu pöörduksin äh, praeguste ja tulevaste presidentide poole, äh, paludes äh, korraldada arutelusid liikmesriikidega nendel teemadel aga nüüd täpsemalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Kontrollikoja aruanne. kõigepealt, viiendat korda esitas Kontrollikoda positiivse arvamuse Euroopa Liidu iga-aastaste, iga-aastase eelarve kohta kõikide maksete üldine veamäär kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, jäi stabiilselt samaks kahe tuhande kümnenda aastaga võrreldes, ehkki äh, vigade risk kasvas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kohustused ja, ja kulud on ilma materiaalsete vigadeta samuti ka välisabimaksed arengu ja laienduse ning halduskuludega seotud maksed maaelu arenguvaldkonnas on vigade määr kasvanud, meil on äh, paigas tegevuskava, et uurida, miks see nii läks äh, ning kõrvaldada puudujäägid. seda nii praegusel programmitöö perioodil kui ka järgmisel programmitöö perioodil. sisepoliitika äh, veamäär kasvas kolme protsendini ja komisjon analüüsib olukorda, et vältida selliseid probleeme lähitulevikus, pikemas perspektiivis peame me äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisonti ähm, lihtsustama, et vigasid vähendada. siis äh, äh, vigade määr kasvas vähenes seitsme koma seitsmelt protsendilt viie koma ühele protsendile ähm, mõningates valdkondades. komisjon keskendub oma oma töös kõige riskantsematele, kõige äh, valdkondadele ja äh, meie keskendume ka programmide kontrollile, nagu on meie kohus, aga liikmesriigid peavad ka enda panuse andma. kontrollikoja aruande kohaselt kuuskümmend protsenti protse-, äh, arengupoliitika või regionaalpoliitika valdkonnas oleksid äh, olnud teostatava, äh, oleksid olnud tuvastatavad äh, liikmesriikide kontrolliorganite poolt, nii et tõesti ähm, me paranemisruumi on ja ma usun, et me peame aga samas hinnangulist veamäära nägema õiges kontekstis, komisjoni ülesandeks on siin kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. me peame rõhutama, et Kontrollikoja tuvastatud puudujäägid äh, ei too endaga kaasa tõsist raha kadumist ja pettust, ja kui me lähtume sellest, et meie kuluprogrammid on mitmeaastased ja meil on ka oma korrektsioonimehhanismid, komisjon on äh, üks koma kaheksakümmend neli miljardit äh, äh, eurot korrigeerinud, hoolimata sellest, et see puudutab eelmiste aastate tehinguid ja see moodustab ühte koma, ühe, ühe koma nelja protsendi maksetest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. sellesse arvu ei ole sisse arvatud ka liikmesriikide korrigeeritud arvutusi ühtekuuluvuse valdkonnas on pärast nende kontrolle ja auditi menetlusi. komisjon püüdleb selle poole, et saada usaldusväärsemat infot liikmesriikidelt, et järgmisel aastal tutvustada teile põhjalikumat, põhjalikumalt liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil kasutatud korrigeerimismehhanisme. komisjon äh, on äh, pärast eelmise eelarve heakskiidumenetlusi on ka vigade määra üritanud vältida, meil on äh, kolmteist äh, projekti peatust äh, ja sada viis makset on peatatud kogu ülat-, ulatuses üle kahe koma viie miljardi euro. seda kavatseme teha ka tulevikus, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates aga rakendame ka netokorrektsioonimehhanismi kõikide ühise juhtimisega programmide puhul. austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed ja Kontrollikoja liikmed, äh, komisjon täidab oma kohustust ning püüdleb paremate tulemuste poole äh, tulevikus, seda meie Euroopa Liidu kodanike ja maksumaksjate huvides. komisjon annab endast parima, et kõrvaldada kontrollikoja poolt välja toodud puudujäägid koos vastavate koostööorganitega meie jaoks ja kontrollikoja roll on siin väga oluline, samuti kontrollikoja tahe oma ülesandeid täita. ja nagu ma ütlesin, ma jään lootma, et presidendid aita ja, ja, ja nõukogu aitavad samuti meil on neid eesmärke saavutada. suur tänu! suur aitäh, volinik! nüüd äh, võtavad sõna need, kes kõnelevad fraktsioonide nimel, alustame Rahvaparteist ning härra Piiper, kaks minutit. aitäh, president! volinik, lugupeetud Kontrollikoja esimees, vaatamata kõigile edusammudele on Kontrollikoja aastaaruanne äh, ikkagi selline, mis ei paku väga suurt kindlustunnet äh,. on ikkagi vigu äh,, ebatäpsusi, eriti just ühtekuuluvusfondi äh, fondi vahendite hulgas äh, ja on kahetsusväärne et, et kuuskümmend kaks protsenti vigadest, mida kohus on avas- äh, ko,, äh, kontrollikoda on avastanud, on sellised, mida liikmesriigid ise oleksid pidanud avastama. Äh, niimoodi usaldust ei loo. kontrollikoda aga ei taha ka seda statistikat vigade kohta liikmesriikidele edastada, mina teen sellest järgmised järeldused. kõigepealt äh, on selge, et Euroopa Liidu raha peab liikuma ainult äh, läbi Euroopa Liidu hallatavate kanalite, seega komisjonil peab olema suurem kontroll samuti tähendab see seda, et Euroopa seadusi tuleb korralikult õigu-, ellu rakendada ja ainult siis, kui neid on korralikult ellu rakendatud, saab ka raha välja maksta. väga palju väga, väga tihti jääb sellest raportist veel mulje, et Euroopa Liidul on midagi varjata ja kui äh, puudub usaldus, siis see ei ole äh, kindlasti hea. Euroopa Parlament peab olema rohkem kui vahemees Kontrollikoja ja komisjoni vahel. me oleme äh, seadusandjad ka eelarve osas selles, nendes eelarvevaldkondades, mis puudutavad suuri kulutusi. ma arvan, et arvestades meie uusi pädevusi, peaks meil olema ka eelarve kontrolli osas suurem roll Äh, kontrollikoda ja Olav on äh, väga tugevad organisatsioonid, aga kui me tahame, et äh, kontroll veelgi parem oleks, siis tuleks parlamendile anda ka suurem kontrolliõigus, aitäh. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Kaier, kolm minutit. aitäh, president äh,. härra Caldera Äh, härra Šemeta, kolleegid. kõigepealt tahaksin Kontrollikoda tänada selle eest, et nad tutvustasid meile oma aastaaruannet. Äh, see on oluline vahend, mida me saame kasutada eelarve äh, täitmisel heakskiidu andmise menetluses ning ma tahaksin teid tänada selle eest, et see protsess on olnud väga läbipaistev ja selle tulemusena on koostatud ka väga hea raport nagu härra Piiper just ütles, äh, on see, et, et meil on tekkinud äh, probleemid, Euroopa Parlament äh, tahab näha, et vigade hulk väheneks Äh, et väheneks vigade hulk äh, Euroopa eelarve täitmisel ja praegust äh, olukorda, praeguse olukorraga me leppida ei saa. ning iga Kontrollikoja raport peaks olema märgiks nõukogule ja muide, nõukogu tuleb kokku täna õhtul Brüsselis selleks, et arutada järgmist mitmeaastast finantsraamistikku väga suured probleemid liikmesriikides, finantskorrektsioonid, liialt keerulised reeglid, see kõik näitava, näitab, et need, kes tahavad tõesti paremini äh, raha kulutada, peaksid äh, nende probleemidega tegelema hakkama ja mitte mõtlema sellele, kuidas eelarvele, eelarvet kärpida. ja need, kes tahavad äh, vahendeid paremini kasutada, peaksid kodus asjad paremini korda tegema, sest ka Saksamaal, Hollandis, Ühendkuningriigis ei ole kõik ju korras kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve juures valmistab meile kõige rohkem muret see, et äh, teatud eelarve osa, äh, osades on äh, arvud halvemaks läinud, näiteks teadusuuringute poliitika osas vallas on vigade, vigade määr peaaegu kahekordistunud selles valdkonnas ilmselt oleks vaja komisjonilt tegevusplaani, kuidas seda vigade määra kavatsetakse vähendada. ühtne põllumajanduspoliitika vallas Äh, äh, oli vigade määr siiani kahe protsendi hulgas, nüüd aga on äh, kontrollikoda öelnud, et see on jõudnud juba üle seitsme protsendi, nii et, et peagi, peaaegu kõigi valdkondade puhul me ei saa olla kindlad, et need liikmesriikides ellu rakendatud programmid ikka kulgevad korralikult. ja me, me ei saa lubada seda, et kui maksed suurenevad, siis suureneb ka vigade määr. me peame suunama liikmesriike sellele teele, et nad lihtsalt kontrollivad paremini vahendite kasutamist. meil on häid kogemusi regionaalpoliitika vallast äh, äh, see üle kuueprotsendine veamäär on endiselt liiga kõrge, aga siiski äh, näib, et asjad on natuke paranenud võrreldes äh, sellest ajast, kui kahe tuhande kaheksandal aastal äh, tegevuskava kasutusele võeti ma arvan, et meil on vaja tegevusplaani komisjoni poolt, mis aitaks veelgi vähendada seda vigade määra ja ka regionaalpoliitika vallas me peaksime olukorda parandama me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid eh, kontrolli korralikult eh, korraldavad, eh, liikmesriigid võivad saada õiguse teisi te,, raha teistesse projektidesse ümber suunata ainult siis, kui nad ise suudavad vead üles leida ja korvata. tihtipeale nad seda ka ei suuda, aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Hatsimarkakis kaheks minutiks. president, härra Caldera, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada Kontrollikoda väga olulise töö eest, mida on tehtud äh, härra Caldeira ja Kontrollikoda äh, on Euroopa Parlamendile väga oluline partner eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses. eelmine aasta, kui me arut-, arutasime Kontrollikoja aruannet, oli pilt positiivne, aga äh, selle aasta olukord näitab, äh, et et olukord pole sugugi hea, oli olemas sada kolmkümmend miljardit eurot ja viit miljardit sellest tegelikult ei oleks tohtinud välja maksta. Äh, seega viga, vigasid on liiga palju. Äh, ka kõige parema tahtmise korral ma ei ole päris kindel, äh, kuidas me saame sellist olukorda õigustada, aga on ka positiivseid märke. Need vahendid või need asjad, millele Ehm, mille kasutamist parlament on palunud äh, oma raportites pidevalt, neid vahendeid nüüd kasutatakse äh, volinik Andor ja tööhõive peadirektoraat on alates kahe tuhande kaheksandast aastast Äh, tõesti järginud seda poliitikat, et maksed peatatakse, kui käimasolevad projektid ei toimi. Äh, veamäärad on äh, langenud kahe koma kahe protsendini nüüd ning tahaksin tõesti õnnitleda volinik Andorit, sest et volinik on teinud suurepärast tööd ning ma tahaksin, et härra Šemeta minu tänusõnad härra Andorile edastaks mis puudutab eelarve täitmisel heakskiidu andmist, siis meie siin parlamendis äh, äh, äh, tahaksime ikka ja jälle meelde tuletada, et valesti välja makstud raha tuleb tagasi nõuda. ning ma äh, tahaksin teid tänada selle eest, et te olete üritanud seda teha ja äh, äh, tõesti selline lähenemine to-, toimib, mis puudutab nüüd tõhusust, siis probleeme jah, on härra Kaier äh, koos äh, minuga on selles äh, protseduuris osalenud ja me kõik soovime, et asjad veelgi paremaks muutuksid. aitäh! ja nüüd Roheliste nimel saab sõna härra Staes pooleteiseks minutiks. volinik, härra kontrollikoja esimees, kallid kolleegid, juba kaheksateistkümnendat korda eh, ei ole meil seda positiivset kinnitavat avaldust. meil on eh, vigade määr üheksa protsenti eh, aru, me räägime siin näiteks põllumajandusest, teadusuuringutest, regionaalpoliitikast tegemist ei ole sugugi tühise loeteluga ning iga kord äh, äh, on tegemist valdkondadega, mis on ühiselt nii komisjoni kui ka liikmesriikide halduses ning nagu äh, volinik Semeta ütles, ta rääkis kuus protsenti regionaalfondide osas, kuuskümmend seitse protsenti mõnede teiste fondide osas. Need arvud näitavad, on sellised, mille osas liikmesriigid peaksid midagi ette võtma, aga nad seda ei tee. nii et, et võib-olla oleks hea, kui kontrollikoda oma raportis ka liikmesriigidele näpuga näitaks ja ütleks otse välja, millised liikmesriigid ei ole oma tööd korralikult teinud ja nagu härra Kaier ütles, ma arvan, et meil on vaja äh, palju äh, rangemalt äh, käituda selles, sellel rindel, liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi, niimoodi saame vältida kriitikat ja peame pöörama rohkem tähe, tähelepanu ka omavahenditele, näiteks käi-, käibemaksule Äh, selles vallas toimuvad väga suured pettused ja see ei ole lubamatu, eriti praegusel kriisihetkel. igaüks peab säästma ning äh, pettusevastases võitluses tuleb rohkem tähelepanu pöörata kuritegelikele organisatsioonidele, mis äh, seda olukorda ära kasutavad, aitäh! ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Tseskova kolmeks minutiks. lugupeetud president, kolleegid, minu arvates on kontroll, on kontrollikoja äh, äh, raport murettekitav äh, liikmesriikide äh, äh halduses olevate vahendite osas on olukord eriti hull äh,, vigade määr on väga suur ja meil on vaja karmimat lähenemist, mis võimaldab komisjonil hinnata neid probleeme, mis üksikutes liikmesriikides on tekkinud ja reageerida õigeaegselt äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Liidu poolne rahastamine paljudes valdkondades äh, peatati Äh, need näited, mida aastaaruandes mainitakse, äh, äh, maalivad tõesti kurva pildi sellest, kuidas avaliku sektori raha kasutatakse, näiteks põllumajandustootjad saavad rohkem raha, kui neil oleks õigus saada, arvepidamine selle raha üle on ebatäpne sellised kulud, mis ei kuulu hüvitamisele, siis ikkagi hüvitatakse Äh, tihtipeale äh, siis nagu ma ütlesin, need kulud, mis hüvitamisele ei kuulu, siiski hüvitatakse, dokumente on puudu. samuti on probleeme pak-, hankemenetlustega, äh, kõigi nõuete täitmisega sellest kõigest tõstatub küsimus, et kas praegused reeglid on liiga keerulised või on probleemid tingitud lihtsalt sellest, et reeglitest ei soovita kinni pidada? või on siin veelgi hullemad kavatsused? Äh, näiteks võtame regionaalpoliitika, üle poole nendest äh, programmidest, mida kontrolliti, olid vigased ja oleks väga oluline, kui need vead siiski parandatakse enne, kui hakatakse nõudma kulude hüvitamist ja see puudutab mitte ainult regionaalpoliitikaid ka, vaid ka väga paljusid teisi poliitikavaldkondi, on selge, et liikmesriikide tasandil kontrollimehhanismid ei toimi ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid olema tõhusamad ja teatud va-, ja rohkem vastutustundlikud, seda me oleme juba pikka aega arutanud, äh, äh, need kontrollimeetmed, mis siiani on, on ainult osaliselt tõhusad ja seetõttu meil on vaja läbipaistvamaid reegleid ja põhjalikumat kontrolli kõigil tasandi, tasanditel ning lisaks äh, ametlikule kontrollile meil peaks olema Äh, sest või, võimalus, et vahendeid suunatakse nendele probleemidele, äh, millel on mõtet, sest et äh, kuigi formaalselt võib projektiga kõik korras olla, ei tähenda see veel lisaväärtust Euroopa kodanikele, aitäh! suur tänu! ja nüüd EFD fraktsiooni nimel proua Andreasen poolteist minutit. suur tänu, proua president. tegemist on nüüd kaheksateistkümne järjestikuse häbiväärse aastaga, kus Kontrollikoda ei kinnita heaks Euroopa Liidu eelarvet. veelgi hullem, viiskümmend protsenti võetud proov-, näidetest hõlmavad endas vigu komisjon räägib alati ühte juttu, et liikmesriikide süü on see, nemad on nende vigade taga. aga meie maksumaksjad usaldavad oma raha Euroopa Komisjoni kätte, kes põhimõtteliselt enne, kui ta annab äh, sularaha liikmesriikidele üle, ei äh, kontrolli asju õigesti ja põhimõtteliselt äh, lihtsalt kiidetakse automaatselt heaks Euroopa Liidu eelarve ja öeldakse, et viga ei tähenda pettust. kui talunik saab raha saja viiekümne lamba pidamiseks, aga samas tal mitte ühtegi lammast ei ole, siis normaalses maailmas oleks tegu pettusega komisjon ei võta vastutust kanda praegu äh, liikme, äh, maksumaksja raha eest ja ähm, süüdistab liikmesriike. Äh, see on selline nõiaring ja see on jällegi põhjus, miks Euroopa Liidu eelarvet tuleks kärpida, mida me veel ootame, aitäh? suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Sandekaart, poolteist minutit. suur tänu juhataja, suur tänu kontrollikajule selle, kojale selle hea aruande eest, aga kahjuks, nagu siin juba on öeldud, näitavad tõendid, et asjad liiguvad vales suunas, kahe tuhande kuuendast aastast kahe tuhande üheksanda aastani langes veamäär Euroopa Liidu eelarves üldiselt kolme koma kolme protsendini, see oli ju hea aga pärast seda, kahe tuhande kümnendal aastal saavutasime me jällegi kolm koma seitse protsenti ja nüüd kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kolm koma üheksa protsenti vigu. ja tuleb öelda ka, et kontrollitud tehingutest leitud vigade määr kasvas märgatavalt kolmekümne kolmelt protsendilt kahe tuhande kümnendal aastal neljakümne protsendini kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja see ei ole hea. kui asjad liikusid õiges suunas, siis äh, Äh, võttis äh, komisjon au selle eest endale ja nagu ma juba siis ütlesin, ega mul sellest kahju ei ole. aga juhtisin ka juba siis tähelepanu sellele, et kui vigade määr hakkab jälle kasvama, peab ka komisjon vastutust kandma. ja nüüd kaks aastat juba on vigade määr kasvanud ja ei saa süüdistada kedagi teisi. komisjon ei tohi süüdistada kedagi teisi, sellepärast et lõppkokkuvõttes vastutab äh, komisjon nende rahade eest, mida Euroopa Liidu eelarvest välja makstakse. ja järgmine aasta on äh, seetõttu väga oluline. kui ka järgmisel aastal veamäär kasvab, siis meie, Euroopa Parlamendi liikmed, ei saa seda enam õigustada oma valijatele kui asjad liiguvad õiges suunas, olgugi et äh, aeglaselt, olgugi et vigade määr on endiselt kõrge, siis äh, ei ole asi nii hull. aga aasta-aastalt äh, vigade määr kasvab, seda ei suuda me enam valijate ees õigustada ja seda põhjendatult. suur tänu ja sõna saab järgmisena proua Sinclair, mitte ühinenud saadikute nimel minu valijaid ilmselt see ei üllata, et äh, nad leiavad, et nende raskelt teenitud raha, mis, mille nad on edasi andnud Euroopa Liidule, äh, lihtsalt raisatakse siin vastutuskohuselt, kohustus, äh, vastutundetult ära minu äh, valijad Ühendkuningriigis leiavad seda, et need miljardid kasinusaegadel lihtsalt korstnasse lastakse. kaheksateistkümnendat aastat järjest ei saa kinnitada heaks Euroopa Liidu eelarvet, sellega sülitatakse näkku Euroopa kodanikule ja jällegi on alt veetud kodanikku Äh, liikmesriigid äh, oleks võinud jah, kuuskümmend protsenti kontrolli poolt, koja poolt tehtud vigadest ise leida, aga ma arvan, et kogu Euroopa Liidu haldussüsteem on tegelikult asjas süüdi ja mida Euroopa Liit teeb? Äh, me isegi ei pöördu liikmesriikide poole konkreetsete näidetega, näiteks Luksemburi puhul äh, Äh, on konkreetne juhus, kus on äh, seitsesada miljonit kulutatud äh, Kosovos korruptsioonialase koostöö tegemiseks. sellele on Luksemburgi kohus viidanud ja mis siis Euroopa ülestes era-, erakondadest, kuidas suhtuda näiteks sellesse, et mõningaid äh, Äh, suisa natsierakondi rahastatakse Euroopa maksumaksja rahaga, näiteks äh, UKIP-it Ühendkuningriigi rahvas ei usalda enam Euroopa Liitu, usaldada järjest vähem ja sellepärast on meil vaja äh, varem pigem kui hilja rahvahääletust. suur tänu. järgmisena saavad sõna siis ülejäänud saadikud ja alustagem proua Ortisist. kaks minutit kõneaega tundub, et kolleeg Ortiz ei ole kojas ja järgmisena saab sõna härra Stavrakakis. kas teie olete saalis? proua Ortis siiski. Äh, suur tänu. meie arvame, et Euroopa Kontrollikoda ja pärast äh, seda, kui me oleme ära kuulanud äh, Kontrollikoja presidendi aruande, leiame, et äh, problemaatilisi kohti on päris palju ja me peame kõik oma tööd tegema väga, väga ettevaatlikult. Euroopa Parlament oma komisjonides, Kontrollikoda ja komisjon ja kõik panustama sellele, et kõige paremad võimalused ja lahendused leida ja väga suur roll on tõesti ka Euroopa Komisjonil me peame kõik äh, usaldama Euroopa Komisjoni ja seda, et tõesti äh, raha jagatakse siiski äh, reeglitepäraselt ja sellepärast me kõik siin koos olemegi. suur tänu, järgmisena saab sõna siis nüüd härra Stavrakakis, kellel on üks minut kõneaega suur tänu, proua president, lubage mul tänada kontrollikoja president härra Silva Caldeirat, kes meile tutvustas siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kontrollikoja aastaaruannet majanduskriisi kontekstis äh, on surve avaliku sektori vahenditele väga suur ja sellepärast on seekord olulisem kui kunagi varem tagada see, et Euroopa vahendeid kasutatakse reeglitepäraselt ja äh, õigesti Äh, seda nii transpordi kui ka energiasektoris näiteks ja oluline on minu meelest mainida ära seda, et veamäär on oluliselt vähenenud. aga loomulikult tuleks, tuleks veel kulude poole tõhusust äh, parandada ja võib-olla ka jõustada kontrolle ja kontrollikoja kohaselt üle kuuekümne protsendi vigadest, mis ähm, tulid välja regionaalpoliitika vahendite kasutamisest, oleks võinud tegelikult välja olla selgitatud juba liikmesriikide poolt, nii et arenguruumi on. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Mulder, äh, teil on kaks minutit kõneaega. mikrofon palun kõnelejale. suur tänu, äh, proua president, äh, ma tahaksin kõigepealt vabandada nii Kontrollikoja presidendi kui ka voliniku ees, sellepärast et ma ei jõudnud äh, õigeks ajaks saali ja ei kuulnud teie esimesi sissejuhatusi, mul oli nimelt üks teine kohtumine. aga väga paljud äh, kõnelejad on siin täna juba öelnud, et juba kaheksateistkümnendat aastat äh, järjest ei saanud Kontrollikoda Euroopa Liidu eelarve täitmist heaks kiita. see on loomulikult suur löök Euroopa Liidu mainele ja on väga kahetsusväärne, et pärast jõupingutusi äh, siiski on see otsus jätkuvalt negatiivne kaheksateistkümnendat aastat järjest. kindlasti tuleb kontrollisüsteeme parandada, äh, aastate jooksul on äh, võetud ette erinevaid meetmeid selleks, et olukorda parandada, näiteks maksed on peatatud ja nii edasi, kõiki vahendeid tuleb kaaluda, meie oleme aastaid parlamendi nõudnud seda, et kui me liikmesriikidele raha anname, siis sellel hetkel need liikmesriigid, kus äh, vigu on kõige rohkem, äh, peaksid äh, ka vastutama rohkem. see annaks liikmes, see võib-olla motiveeriks liikmesriike natukene korrapärasemalt asjale lähenema. uus finantsmäärus annab meile kindlasti võimaluse selleks, et liikmesriigid esitavad vabatahtlikult eelarve täitmise eh, kinnitamise eh, alased dokumendid. liikmesriigid kes äh, oma arvepidamist korrektselt teevad, peavad selle eest ähm, ka äh, tunnustust saama, äh, nimelt võib-olla need, kellel kõik on korras, neid võiks vähem kontrollida komisjoni poolt või nii edasi, nii et mingisugune präänik võiks olla liikmesriikidele. ja kindlasti on väga oluline, et kõik liikmesriigid annaksid korrapärast ülevaadet Euroopa vahendite kasutamise kohta suur tänu ja järgmisena sõna kolleeg Vlasakile, teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, daamid ja härrad Need, kes on lugenud äh, Euroopa Kontrollikoja äh, aasta aruannet, äh, teavad väga hästi, et keegi kuskil äh, teeb suuri vigu, veamäär on väga suur ja kontrolle ei ole korralikult paigas ja tegelikult äh, nende vigade määr on nii suur, et Euroopa Liidu lisandväärtus äh, meie meelest läheb täiesti kaduma, üks sellistest valdkondades on ähm, maaelu areng kus, kus viiskümmend protsenti vahendite kasutamisest on tehtud vigadega see puudutab nii hankemenetlusi kui äh, ka äh, projektide abikõlbulikkust ja nii edasi ja see ongi kogu probleemi alus asi ei ole selles, et äh, kasusaajad üritavad meid kuidagi petta, asi on lihtsalt selles, et menetluskord on niivõrd keeruline, et nad teevad neid vigu tahtmatult nad äh, üritavad äh, reeglite järgi tegutseda, aga siis selgub pärast, et nad on teinud rohkem, kui neil on lubatud teha, siis selgub, et näiteks nad on pannud sildi äh, üles oma projekti juurde, kus on Euroopa lipp peal ja tuleb välja, et see Euroopa lipp on liiga suur ja see on jälle viga ja siis tuleb see siit maha võtta ja nii edasi ja nii edasi ja selle tulemuseks on kõrgemad sanktsioonid, äh, lisakontrollid ja nii edasi, aga see ei ole õige lahendus. ainus lahendus on radikaalne reeglite ülevaatamine, protsessi lihtsustamine ning äh, partnerlusi äh, tuleb toetada projektide puhul. kui projektid on selged, lihtsapiirilised, arusaadavad, siis need ka rakenduvad, sest siis kõik teavad, millega tegeletakse suur tänu, järgmisena annaksin sõna kolleeg Hartongile, kellel on üks minut. suur tänu, proua president, Euroopa Kontrollikoja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne jällegi kord äh, midagi äh, väga äh, hirmutavat meie kodanike jaoks, Kontrollikoda nimelt on välja selgitanud, et need, kellele anti veinitoetusi, nendel üldse veiniistandust polnudki ja nii edasi ja äh, ma tunnustaksin Kontrollikoda selle eest, et nad kaheksateistkümnendat aastat järjest äh, on keeldunud heakskiidu andmist ja näitavad väga hästi seda, et lõunapoolsed riigid äh, väga hästi ja väga mm, kombekalt ei käitu maksumaksja rahaga. ja kindlasti tuleb minu meelest hakata neid liikmesriike, kes käituvad valesti, süüdistama. ja väga raske Äh, on kodanikule sellist asja selgitada. juba aastaid on minu erakond Hollandis sellise olukorra hukka mõistnud ja öelnud ja Kontrollikoda tundub, on meiega täpselt ühte meelt. aitäh! suur tänu ja nüüd järgmisena kolleeg Kressle, kellel on kaks minutit. Äh, proua president, suur tänu! Äh, kontrollikoja president, daamid ja härrad, ma olen täna hommikul äh, siin äh, sellises olukorras, et, äh, et mul on natukene häbi. väga, siin ei, kohal ei ole nõukogu esindajaid ja minu meelest see on küll väga häbiväärne, nemad peaksid ka kuidagi nagu reageerima liikmesriikide nimel. me peaksime midagi ütlema ikkagi selle peale, et üheksakümmend kuus et väga suur osa ähm, meie vahenditest kasutatakse ähm, vigadega. meil on äh, Euroopas tohutu noorte tööpuudus, äh, majanduskriis, äh, me peame siiski näitama seda, et need vahendid, mille eurooplane saadab Euroopasse, on kasutatud õigesti ma tahaksin, et esitataks avatud küsimusi praeguses Euroopa Liidu kontekstis, tuleb lihtsalt küsida, mis nende rahadega juhtub, miks on nii, nagu na-, nagu need on ja me peame näitama seda, mida Euroopa rahaga tegelikult on võimalik positiivselt saavutada, aga kogu see asi läheb selliste ähm, vigade määrade tõttu kaotsi me peame maksumaksjale, kodanikule näitama, miks Euroopat on vaja aga kui meil ei ole korralikku haldussüsteemi, ei saa teha seda tööd korralikult ei liikmesriigid ega ka Euroopa Parlament. mida me kavatseme teha, volinik Šemeta? Äh, näiteks Ühtekuuluvusfondiga, kus äh, ainult viiendik äh, maksetest tehakse reeglitepäraselt, me näeme, et finantskriis on haldus üksusi muidugi oluliselt tabanud liikmesriikides ja meil lihtsalt ei ole enam Ehm, võib-olla ka eh, piisavalt inimesi, kes, kes neid kontrolle läbi viiksid eh, komisjon peab andma meile mingisugust aimu selle kohta, milline tulevikus hakkab välja nägema näiteks tõukefondidesse puutuv. aga kui me ei kontrolli seda, mida liikmesriigid teevad, siis saeme oksa, millel istume. komisjon eh, peab oma tegevusega vältima neid väikeseid katastroofe, millega oleme silmitsi igal aastal. suur tänu, härra Voon, äh, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president. mina olen äh, ka kojas raportöör äh, finantsküsimustes ja tervitan Kontrollikoja aastaaruannet. nii nagu kolleegid juba ütlesid, veamäär on praegu kuskil kolm koma üheksa protsenti, aga ma arvan, et eh, tegelikult tuleks eh, veel paar märkust teha selle aruande kohta. kõigepealt minu meelest on väga oluline see, et eh, Kontrollikoda on viidanud sellele, et vea ja pettuse vahel on vahe ainult null koma kaks protsenti väljamaksetest on seotud pettustega ja ma arvan, et Kontrollikoda peaks üle vaatama oma meetodid. näiteks ülemaksed ja äh, alamaksed, neid kategoriseeritakse täpselt ühtemoodi. Äh, väikesed äh, vead, info esitamine, dokumentide täitmine, ka need loetakse vigade hulka. ja tegelikult võib-olla oleks mõttekas, et tulevikus Kontrollikoda lööks lahku need asjad. ja minu meelest on väga oluline see, et esimest korda ütleb Kontrollikoda peatükis kümme, vabandust, pöörab tähelepanu äh, Äh, komisjoni äh, tegevuse paranemisele ja nad ütlevad, et hindamisprotsessi tuleks komisjonis parandada ja see on tegelikult äh, täiesti õige Äh, kontrollikoda peaks äh, ka äh, vaatama seda, kus asjad on läinud paremaks ja kuidas asju parandada. kõik peaksime me tegema seda kõikides institutsioonides, nii hankemenetluse osas, lihtsustamise osas, võib-olla peaks meie mm, kontroll olema riskipõhisem tulevikus, need kõik peaksid paranemisele panustama Äh, auditid jah, äh, paraneksid sellest ja paraneksid sellest tänu no sellele siis ka kõik meie süsteemid, suur tänu. suur tänu, härra Ehrenhausen üheks minutiks. suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, ma, mul on tunne, et me ei jõua kuhugi oma jutuga, me kuuleme siin äh, veamäärast, mis kasvab, me ei saa kinnitavaid avaldusi, igal aastal me peame kahetsusega nentima, et komisjoni president äh, Barroso ei ole kahe tuhande viiendal aastal seatud eesmärke saavutanud. me liigume edasi teosammul ja Euroopa Liidu eelarve on Euroopa Liidu Achilleuse kannaks, on äh, meie vaidluste allikaks äh, ikka ja jälle siin kojal Brüsselis äh, ja me räägime korduvalt eelarve täitmisest, kuludest ja kulude osas peavad ka liikmesriigid jagama vastutust vigade määra osas ja nii edasi. kuid ähm, seesama puudutab tegelikult ka tulude poolt mis puudutab tulusid, siis liikmesriikide panus äh, mm, Euroopa Liitu tuleks tühistada, meil peaksid olema teised omavahendid, äh, nagu näiteks äh, finantstehingumaks, see aitaks vähendada kasutuid arutelusid Euroopa Liidu eelarve teemadel ja tülitsemist selle üle, kes maksab mida. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Ajala Sender üheks minutiks no suur tänu. suur tänu, proua juhataja. ja nüüd jälle seisame silmis selle paradoksiga et, et üheksakümmend kuus protsenti ähm, äh, eelarvest on äh, ilma vigadeta, on kõige keerulisem eelarve üldse, selle jaotus äh, ja tegelikult on see ainult üks protsent meie SKT-st. meil on kõige suurem, keerulisem järelevalvesüsteem, dialoog kontrollikoja, audiitorite, parlamendi vahel ja äh, paljud räägivad siin äh, sellest, et ja me oleme sattunud nõiaringi, jah, tõesti, see on nõiaring, kus me süüdistame kogu aeg äh, iseennast aga me peaksime rääkima konkreetsetest probleemidest, liikmesriikide vigade määr maaelu arengu valdkonnas, ühtse põllumajanduspoliitika valdkonnas. me teame, et maaelu areng on ähm, problemaatiline äh, valdkond, kui äh, kontroll on liiga range, siis äh, liikmesriigid reageerivad sellele negatiivselt, nii et liikmesriikide Äh, valve, järelevalvemehhanisme tuleb tugevdada ja me peaksime vaatama, mida äh, seal kohapeal tehakse kontrollitegevuste vallas, võib-olla sealt on nii mõndagi avastada. ka teadusuuringute valdkond valmistab meile muret, härra Šemeta. üks viis kriisist väljatulekuks äh, peaks olema just see, et me selgitame välja, kuidas need vead tekivad. härra Deutsch või? vabandan, et teile sõna ei andnud enam, palun. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada härra Kaldierat ja tema töötajaid kontrollikojast äh, selle iga-aastase aruande esitamise eest. Äh, see dokument on väga heaks alustalaks meie järgmiste paar, järgmise paari kuu jooksul ähm, toimuva äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsessile. kui me hakkame siin rääkima sellest, kas äh, klaas on pooltäis äh, või pooltühi, siis kuhu me jõuame ja see kirjeldab väga hästi meie praegust arutelu. mina arvan, et meie ühise eelarve arutelus on klaas pooltühi ja ma arvan, et on vastuvõetamatu, et veamäär juba teist aastat järjest kasvab ja et e-, meie saavutatud eesmärk veamäära vähenemisest on nüüd kadunud. meie, minu valijatele ei meeldi, kui me ei kasuta rahasid optimaalselt ja on vastuvõetamatu ka see, et ähm, kui me räägime sellisest teemast, äh, siis nõukogud äh, ei ole kohal. ja meil on kolm aastat juba olnud äh, alaline nõukogu president ja kõigil viimasel kolmel aastal ei ole teda olnud siin kohal. samuti ei ole siin olnud kohal ka eesistujariigi esindajat ja kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika veamäärast, siis oleks meil just nimelt vaja eesistujariigi vastust. ühtekuuluvusvahendite kasutamine aitaks paremini teenida meie huve, kui veamäär väheneks ja ühtekuuluvuspoliitika veamäära vähenemine oleks äh, heaks alguseks äh, ülemkogule, kus äh, solidaarsuse põhimõtte arutelu on tähtsal kohal. suur tänu! mul on tunne, et härra Kolnišit ei ole praegu siin saalis ja paistab, et saalis ei ole ka proua Sarvamaad ja seetõttu annan sõna proua Kleevale suur tänu! asjaolu et, et kuuskümmend protsenti regionaalpoliitika valdkonna vigadest olid sellised, mida liikmesriigid oleksid pidanud avastama, on, on äärmiselt murettekitav. projektide ettevalmistustööle tuleks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata, pidades silmas peamiselt neid projekte, mis tekitavad lisandväärtust Euroopa jaoks me peaksime kõikides liikmesriikides olukorral silma peal hoidma ja tähtis on ka see, et ühtekuuluvuspoliitika, mis on üks meie peamisi majanduskasvu ja investeeringute äh, toetamise instrument äh, peaks jääma ka tulevikus äh, tugevaks. me ei peaks keskenduma kärbetele, vaid paremale kontrollile ning paremale Euroopa vahendite haldamisele. suur tänu! härra Odi, suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt äh, härra Kontrollikoja äh, president, äh, tahaksin tänada teid, proua, proua Kaljulaid, ka teile suur tänu ja tahaksin täna ka volinik Šemetat, kes jätkab äh, meie eelarve kontrolli parandamist äh, ja ma vabandan, äh, kolleeg Boguslav Sonik ei saanud siin kohal olla, tal oli teisi kohustusi ja mul on ka kahju, et nõukogu esindajad siin kohal ei ole ja see raport saabus liiga hilja, äh, ma olen esitanud äh, finantsraamistikuga äh, seoses ettepanekuid, et me kale-, muudaksime seda kalendrit, kontrollikoda peaks esitama oma aruande enne kolmandat, kolmekümnendat juunit, et parlament saaks detsembris juba hääletada ja heakskiidu anda eelarve täitmisele. ja ma teen ettepaneku, et töörühm, mis sellega tegeleb, Äh, töötaks selle nimel, et äh, eelarve kinnituse kalendrit muuta. aluslepingu artikkel kakskümmend ko-, sada kakskümmend kolm äh, kinnitab, et Euroopa Liidu vahendid peavad olema kogu ühenduse käsutuses, kas ja nüüd me oleme teadnud, äh, nüüd me oleme teadlikud sellest, et meil on puudu üheksa miljardit, äh, kas äh, selles ja me ei suuda täita oma kohustusi, kas Kontrollikoda ei võiks meil selles osas ka mingi häiremehhanismi näol abi osutada? siis auditi osas sidemed meie liikmesriikide kontrolliasutustega peavad paranema, me peame üle vaatama, kas me peaksime Euroopa tasandil ehk looma meie oma äh, sellise äh, eelarve juhtimise äh, süsteemi, mis aitaks tagada tõhusa juhtimise selle praeguse jagatud programmi ja projekti juhtimise süsteemi asemele, millega on suur veamäär. suur tänu ja proua Ivanova! suur tänu! lugupeetud äh, Kontrollikoja äh, esimees äh, proua Kaljulaid, lugupeetud volinik, tahaksin tervitada Kontrollikoja raportit, mis käsitleb kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmist kommenteeriksin mõningaid asjaolusid, mis minu jaoks on eriti olulised, kõigepealt äh, ühine juhtimine või jagatud juhtimine, raporti kohaselt äh, veamäär oli äh, kõige suurem maaelu arengu ja regionaalpoliitika valdkonnas, kus on jagatud juhtimine, kui me tahame kontrollisüsteemide tõhusust parandada, siis peaksid kõik asjaosalised oma vastutust kandma nagu kord ja kohus ja parandama oma tegevust, sealhulgas komisjon, aga kõige olulisem on liikmesriikide tegevuse parandamine. siis juhtimine komisjoni Äh, puhul oli teadus- ja sisepoliitika valdkondades äh, veamäär kasvanud ühe koma neljalt protsendilt äh, kolmele protsendile kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja selle veamäära tõus on, pakub mulle suurt huvi, mis on selle põhjus. siis panus ja tulemus tervitan iga-aastase aruande peatüki kümme, mis käsitleb Euroopa Liidu eelarve tulemuslikkust, leian, et see on samm õiges suunas, Euroopa Liidu eelarve Äh, peaks olema suunatud äh, sooritusepõhisele äh, kulude hindamisele, meil on vaja kindlaid näitajaid, võrdlusaluseid, võrdlusmääri, et et äh, hinnata Euroopa poliitika tulemuslikkust. kontrollikoja aruandes on selgelt välja öeldud, et paranemisvõimalust on, Euroopa Liit äh, seisab silmitsi tähtsa väljakutsega, me tahame saavutada rohkem äh, vähemate vahenditega, seetõttu komisjon, Euroopa Parlament, liikmesriigid peaksid ühiselt töötama selle nimel, et kasutama, et me kasutaksime iga eurot võimalikult tõhusalt ning saavutaksime maksimaalseid tulemusi sel kasinuse perioodil. seda ootavad meilt Euroopa kodanikud ja lõpetuseks tegemist tegemist on minu viimase äh, sõnavõtuga siin täiskogul, kasutaksin seetõttu võimalust, tänaksin kõiki kolleege Euroopa Parlamendis, iseäranis Kontrollikojaga kolleege ja meie sekretäriaati suurepärase koostöö eest paljude aastate eest. tänan teid nende aastate eest, kus meil olid dünaamilised, elavad arutelud ja võite jäädma äh, võite uskuda, et Euroopa Parlament on ka minu tulevasel töökohal minu jaoks alati tähtsal kohal, aitäh! Eh, aitäh! aitäh teile, proua Joanova ja edu edasiseks eluks! ja nüüd annan sõna nendele, kes soovivad, eh, on sõna palunud eh, vaba mikrofoni voru raames suur tänu. üldiselt võib öelda, et Euroopa Liit on paremini kasutanud neid vahendeid, mis on nende kasutuses, kui varasematel aastatel mis puudutab iga-aastaseid eelarveid, siis selles osas on kaasotsustusmenetluse alusel otsustajad Euroopa Parlamenti nõukogu küll koos, aga Euroopa Komisjon on see, kes peab rahade kasutamise eest valvet pidama ja selles osas arenguruumi veel on. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne näitab seda, et suund on õige, aga see veamäär, millest me räägime, on jätkuvalt väga kõrge ja veamäär teatavates valdkondades on isegi tõusnud ja mis puudutab näiteks põllumajandust ja ühtekuuluvuspoliitikat, siis järjest rohkem on ebatäpsust, seda ka muudes valdkondades ja on täiesti õigustatult osad vahendid nõutud tagasi Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad üheskoos leidma lahenduse eh, sellepärast, et tuleb välja selgitada, kus süsteemis siiski viga on sellepärast, et komisjoni arvepidamine on ainult osaliselt äh, korras ja üsna tihti on asi selles, et ilmselt äh, Euroopa Liidu vahendite kasutajad ei oska neidki õigesti kasutada, meil on vaja Euroopa lisandväärtusele rohkem tähelepanu pöörata ja veamäär sellele kindlasti kaasa ei aita. Äh, meil on kindlasti vaja veamäära tuua allapoole ja see on meie ühtne eesmärk, suur tänu! Chris Davis järgmisena. president, mina tahaksin teada, milliseid vabandusi liikmesriigid esitavad, et nad ei suuda oma arvepidamist korras hoida kas neid saab äh, võida, võrrelda nende äh, väärt, äh, nende ettekäänetega, mida Ühendkuningriigi iseseisvuspartei liider esitab. kui te vaatate näiteks tema veebilehekülge, siis te näete, et kui neid tema ra ra raamatupidamisaruandeid ei auditeerita, siis nad tunduvad korras olevat, aga tegelikult ei ole. tal ei ole kviit-, ta lihtsalt on öelnud, et mul lihtsalt on väga palju kviitungeid, aga ma ei ole neid sinna raamatupidamisaruannetele lisanud pidanud. kas ei oleks aeg praegu leida keegi, kes ta raamatupidamise aruanded korda teeb, mitte lasta naisel neid teha? ta on öelnud, et noh, mõned kviitungid läksid kaduma ja mis siis. kas Kontrollikoda äh, võiks meile öelda, on, on mõni liikmesriik samasuguse haledate vabandustega välja tulnud, et meil on kviitungid kaduma läinud, aga no mis siis? aitäh ja nüüd saab sõna volinik Šemeta. aitäh, president, president Caldeira, lugupeetud saadikud. tänane arutelu näitab selgelt, et ühine haldamine on endiselt üks peamisi teemasid, millest me kõneleme ka seoses selle aasta eelarvele heakskiidu andmisega soovitakse, et kõik vahendid oleksid otseselt komisjoni poolt hallatavad. ma teen, luban teile, et äh, komisjon hindab äh, väga põhjalikult äh, Kontrollikoja raportit ning teeb selle põhjal järeldused. töö on juba alanud ning tahaksin juhtida teie tähelepanu peadirektoraatide iga-aastasele tegevusaruandele. esmakordselt Eh, need aruanded peaaegu täielikult vastavad Kontrollikoja antud hinnangutega ning nende iga-aastaste tegevusaruannete alusel ja nende reservatsioonide alusel, mida on teinud näiteks teadusuuringute peadirektorati, põllumajanduse peadirektoraadi, äh, peadirektorid, äh, on vaja, et need peadirektoraadid koostaksid konkreetsed tegevuskavad selleks, et parandada olukorda nende haldusalas olevates valdkondades ning ma usun, et minu kolleegid äh, volinik Tšolos ja teised, näiteks volinik Haan, samuti Äh, äh, kõik need volinikud, kes osalevad heaks, äh, eelarve heakskiidu menetluses, selgitavad, mida nad on võtnud ette selleks, et parandada neid probleeme, millele reservatsioonides siis pea, tähelepanu juhitakse. samuti tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele Äh, äh, veel ühele asjale, kui me räägime sellest, et reeglid on väga keerulised, siis äh, reeglid ei ole keerulised mitte ainult Euroopa Liidu tasandil ja nagu ma juba oma sissejuhatavas sõna, sõnavõtus ütlesin, et järgmiseks finantsperioodiks me üritame neid reegleid lihtsustada, aga suuri probleeme põhjustab ka see, et liikmesriigid kehtestavad veelgi keerulisemaid reegleid Äh, ja sellest tuleneb ka väga suur vigade määr niisiis, probleem on selles, et liikmesriigid seavad väga, kehtestavad väga kompli-, komplitseeritud reegleid ja ma arvan, et ka selle probleemiga on vaja tegeleda. ja siis veel see omavahendite küsimus, käibemaksupettused, komisjon teeb väga intensiivset tööd selles vallas, me esitasime juba ettepaneku kiirreageerimismehhanismi osas äh,, ja me loodame, et nõukogu võtab selle ettepaneku kiiresti vastu ja see vähendab oluliselt käibemaksupettuste ohtu ning järgmisel kuul tulen ma välja ettepanekute paketiga selle kohta, kuidas võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimisega ja, ja see ettepanekud puudutavad ka seda, kuidas olukorda käibemaksu vallas parandada ning ma loodan, et need ettepanekud äh, võimaldavad olukorda äh, käibemaksu vallas parandada raportöör kõneles ka äh, äh netokorrektsioonidest, minu arvates on see väga oluline. Äh, praegused äh, seadused näevad ette netokorrektsioone järgmiseks finantsperioodiks ning nii palju, kui mina aru saan, selles suunas asjad praegu liiguvad. nii et, et loodetavasti peatselt võetakse vastu ka seadused, kus need väga olulised sätted on sees ning ma loodan teie toetusele äh, selle eelarve heakskiitmise menetluse käigus ja ma loodan, et meil on ka äh, tihe koostöö nõukogu ja eesistujamaaks, hoolitsemaks selle eest, et need probleemid, millele selle menetluse käigus tähelepanu juhiti, äh, liikmesriikide poolt ka lahendamist leiavad, aitäh! aitäh volinikule ja nüüd annan sõna kontrollikoja esimees härra Kaldeirale aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, saadikuid nende lahkete sõnade eest, mida nad laususid minu aadressil ja Kontrollikoja aadressil. me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et äh, lahendada need probleemid, mis meie ees täna on ja tagada siis äh, Euroopa raha äh, usaldusväärne kasutamine minult küsiti, kas ke-, kas, äh, kui kellelgi on kviitungid puudu, kas siis audiitor võib leppida vastusega no ja siis? ma ütleksin, et jah, et võib-olla mõni, mõni, mõnikord on juhtumeid, kus kviitungeid ei ole. ja, äh, ja kui selline olukord äh, tekib, siis audiitor kindlasti ei saa leppida vastusega no ja mis siis, et seda kviitungit ei ole parlamendil on ka oluline roll mängida selleks, et nende probleemide põhjusi kõrvaldada. paljud saadikud rõhutasid, et tuleb parandada olukorda võrreldes praeguse olukorraga. aga meenutagem, milline oli olukord, kui praegune finantsraamistik algas ja kus, kuhu me oleme tänaseni jõud-, tänaseks jõudnud asjad on palju paremaks muutunud, Kontrollikoda ütleb, et me saame vahendeid kasutada tõesti tõhusamalt ja sihipärasemalt, aga liikmesriikide äh, ametiasutustel on siin ka väga oluline roll mängida, sest et nemad on just need, kes peavad äh, esimestena kaitsema seda, et vahendeid kõige paremini kasutatakse ja kui asi läheb keeruliseks, sellepärast et äh, et teatud vahendite haldamine antakse üle liikmesriikidele, siis äh, tuleb sellega äh, ka arvestada, et meil võib tekkida äh, kakskümmend seitse erinevat komplekti reegleid praegu meil aga on võimalus, kui me räägime nüüd järgmisest perioodist, kõrvaldada probleemide põhjused. me ei ei saa äh, võib-olla e-, eeldada, et veamäärad lõpmatuseni kasvavad, äh, sest et tegelikult kui me ei, äh, me peame kõigepealt kõrvaldama probleemide põhjused. meie soovitus teile, lugupeetud saadikud, on väga selge. me oleme juba pikka aega nõudnud lihtsaid süsteeme vahendite kaha, kava, kasutamiseks Äh, paika tuleb panna selged eesmärgid ning säästlikud kontrollimehhanismid. meie eesmärk peaks olema ka see, äh, et äh, me teeme endale selgeks, kas me teatud olukordades lubame vea, vigasid või ei ja seda me kutsuksimegi, selle üle me kutsuksimegi teid mõtisklema. meie ülesanne audiitoritena on äh, pöörata tähelepanu just nimelt riskantsetele valdkondadele. see on meie prioriteet ning me esitame ka selged soovitused selle kohta, kuidas olukorda parandada. see on põhimõte, millest meie lähtume. aga härra Voon, me oleme teadlikud ka sellest, et haldusvead võivad aset leida ja kui sellised vead juhtuvad, siis see näitab, et süsteemis on äh, risk ja äh, seetõttu kogu süsteemis olev raha võib ohtu sattuda jagan täielikult proua Kressle seisukohta, et liikmesriigid ja äh, komisjon peavad tegutsema ühiselt selleks, et asjad liiguksid seda valdkondades, kus nad vahendeid ühiselt haldavad ja tahaksin kinnitada härra Odile, et ma võtan tema ettepaneku ar-, arvesse. me tõesti saame Äh, teha seda, et juhime parlamendi tähelepanu probleemidele. Äh, nii et, et suur aitäh teile! aitäh, härra Caldeira. sellega on see arutelu lõppenud ja järgmisena arutame Lightfeedi raportit,